seda tuleb mul väga, tahtsin seda siin parandada ja homme me näeme, kus, millistes ridades on mõistus kodus ja millistes mitte. suur tänu, proua Lulling ja arutelu selle päevakorrapunkti üle on sellega lõppenud. hääletus on homme keskpäeval ja järgmine punkt päevakorras on äh, proua Hübneri raport finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevatele liikmesriikidele mõeldud riskijagamisvahendite kohta ja ma tahaksin kohe arutelu alguses öelda, et selle arutelu puhul vaatan väga täpselt kella, sellepärast et me peame kell üheksa lõpetama ja et mitte rohkem aega raisata, kõigepealt proua Hüübner ja neli minutit, palun uh,. Much, suur tänu, härra president, härra volinik, kolleegid, viimase kahe aasta jooksul olen ma suurema osa oma kõnedest alustanud sõnadega Euroopal on vaja majanduskasvu. kordan seda täna. kriisi ajal kõige rohkem kannatanud riikide abipaketid ei ole aga majanduskasvu taastanud. seetõttu meil on vaja vabastada Euroopa Investeerimispanga laenud, et kaasata erasektor suurt Ähm, majand-, majanduskasvu ning töökohti loovate projektide jaoks. meil on vaja selleks aga eraldi meetmeid. sellega tegelebki praegu õigusloomeline pakett. me saame luua seega riski jagamise instrumendi, mis läbi on võimalik Euroopa regionaalarengu ning ühtekuuluvusfondide rahasid paremini vastu võtta liikmesriikides, mis saavad praegu Euroopa Liidult ja IMF-ilt ka abi Need riigid, eriti Kreeka, on sellised, kus on mitmeid äh, investeerimis- ja infrastruktuuriprojekte, mille rahastamine on blokeeritud, sest on puudub äh, erasektori rahadest. see puudutab eriti keskkonna ja transpordi infrastruktuuriprojekte, äh, mis ko-, koguvad ka kasu, oma kasutajatelt kasutamistasu ning seetõttu ei saa neid rahastada grantide kaudu ühtekuuluvuspoliitikast. see kehtib ka nende produktiivsete investeeringute puhul, mille Äh, äh, mille puhul kehtivad riigiabi reeglid äh, riigipoolse toetuste puhul. erasektori investeering, invest-, investoritel ja pankadel pole kas piisavalt likviidsust või ei soovi nad rohkem kanda neid riski, riske, mis kaasnevad praeguses olukorras investeeringute tegemisega. see meede näeb ka ette teiste projektide rahastamist, mida ei rahastata ühtekuuluvuspoliitika kaudu, aga mis äh, panustavad ka ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamisesse ning mille käib kaasas tõsine lisandväärtus, ähm, tagamaks ähm, kaasav äh, ja jätkusuutlik majanduskasv. selle meetme äh, koostas Euroopa Komisjon vastavate liikmesriikide soovil koostöös Euroopa Euroopa Investeerimispanga ning teiste sarnaste institutsioonidega. liikmesriigid peavad komisjonile esitama ametliku sooviavalduse, kus nad toovad välja vastavad projektid, projektid ning rahastamisvajadused. komisjon annab oma hinnangu sellele sooviavaldusele ning siis koos Euroopa Investeerimispangaga äh, analüüsib seda samuti on siin välja toodud selge menetluskord, kuidas see riski äh, jagamisinstrument toimima peaks hakkama. samuti on paika pandud eelarve ülemmäär ning tagatud, et see, et Euroopa Liidu e, või vastava liikmesriigi eelarvele ei käi kaasas mingit lisakoormat. komisjon tagab, et ainult need projektid, mille puhul on vastu võetud Euroopa Investeerimispanga või teistsugust, teiste sarnaste institutsioonide poolt, on vastu võetud positiivne otsus on ka abikõlbulikud se-, selle instrumendi läbi. loodetavasti pärast homset Euroopa Parlamendi hääletust võtab nõukogu kiiresti selle otsusega vastu, nii et sellele saaks alla kirjutada parlamendi ja nõukogu poolt juba maikuus ning et Euroopa Liidu ametlikus ajakirjas äh, äh, avaldataks ta ning jõustuks see juba samal päeval. suur tänu, kolleeg, järgmisena komisjoni nimel härra Šemet suur tänu, härra president, auväärsed saadikud, juunis kaks tuhat üksteist õhutas Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Investeerimispanka tugevdama sünergiaid Euroopa Liidu äh, fondide ja abiprogrammide vahel Kreekale. see suurendaks Kreeka suutlikkust vastu võtta Euroopa Liidu rahasid. juulis kaks tuhat üksteist laiendasid Euroopa Liidu riigi, euroala riigivalitsusi ning Euroopa Komisjon selle meetme ulatust ning seeläbi suurendatakse sünergiat kõikides liikmesriikides äh, abiprogrammide ja Euroopa Liidu fondide vahel, see puudutab riike, kes saavad praegu Euroopa Liidult ja IMF-ilt abi. jaanuaris äh, kutsuti üles kaaluma, äh, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Investeerimispanka kaaluma võimalusi kuidas toetada majanduskasvu, kaasa arvatud läbi Euroopa Liidu eelarve ähm, ähm, ja, ja seeläbi, ja seeläbi, et Euroopa Liidu eelarve läbi ka võimendatakse Euroopa Investeerimispanga äh, poolseid investeeringuid oktoobris kaks tuhat üks võttis komisjon vastu määruse üks null kaheksa kolm kaks tuhat kuus äh, muutmise äh, ettepanekud. eesmärk on tõhustada Euroopa Regionaalarengu Fondi ning Ühtekuuluvusfondi rahastamist ehm, seeläbi, et toetatakse Euroopa Investeerimispanga tagatisi ja laene, see kehtib ka mõnede eh, teiste rahvusvaheliste või riiklike institutsioonide kohta. seda nimetatakse siis riski jagamise instrumendiks. siht, liikmesriigid on need, kellel on praegu tõsiseid probleeme finantsstabiilsusega ning kellele on antud finantsabi vastavalt ühele olem-, eksisteerivatest mehhanismidest. meetme eesmärk on tegeleda tõsiste probleemidega, mis mõningate liikmesriikide seisavad, eriti puudutab see Kreekat, ja seda, kui raske on e erasektori rahastamist hankida infrastruktuuriprojektidele, mida saab äh, muidu rahastada ainult äh, avaliku sektori fondidest. see eriti kehti, kehtib infrastruktuuri projektide puhul, eh, mis eh, tooksid ka hiljem tulu ja mida ei saa rahastada läbi ühtekuuluvuspoliitika instrumentide. see puudutab ka produktiivseid investeeringuid, mille puhul maksimaalne lubatud riigisektori abi öö, eh, on piiratud riigiabi reeglitega hiljuti kiideti heaks kaasrahastamise ülemmäära tõstmine Euroopa Liidu poolt üheksakümne viie protsendini ning see on üks osa Euroopa Liidu reaktsioonist kriisile, aga sellest ei piisa. selleks, et rahastada neid projekte, sest projektide tulud, tulu toovad projektid ei ole ähm, abikõlbulikud. seda meedet õigustavad äh, praeguse kriisi tulemused pärast seda, kui komisjon oma ettepaneku tegi, on toimunud intensiivsed arutelud nii nõukogus kui parlamendis. ma tahaksin siinkohal tänada Regionaalarengu Komisjoni liikmeid ning eriti selle esinaist proua Hübnerit tema toetuse eest selles protsessis. samuti tahaksin ma tänada majandus- ja rahandusasjade komisjoni ning eelarve kontrolli komi-, komisjoni liikmeid ning nende raportööre toetuse eest. homne Hübneri raporti vastuvõtmine võimaldab meil läbi viia strateegilisi investeeringuid projektidesse, mida rahastatakse ühtekuuluvuspoliitikast, ilma et see seaks koormale Euroopa Liidu eelarvet ning ilma, eh, ilma et sellel oleks Euroopa Liidu eelarvele mingi tõsisem mõju. see aitab oluliste öö, ellu rakendada olulisi transpordi ja keskkonna infrastruktuuri projekte, samuti ka teisi infrastruktuuriprojekte, mis aitavad tõsiselt kaasa majanduse elavdamisele ning töökohtade loomisele Kreekas. ainult Kreekas aitaks transpordisektori eh, projektide tõhus eh, ellurakendamine luua umbes viiskümmend tuhat töökohta teised liikmesriigid, mis on kõige rohkem kannatanud praeguse majanduskriisi ajal, saava, võiksid saada ka sellest instrumendist kasu. viimase ühtekuul-, e-, viimasel aastal mobiliseeriti ühtekuuluvuspoliitika instrumente selleks, et aidata riike, mis on tõsises kriisis rahva, institutsioonide vaheline koostöö võimaldas tõesti väga kiiresti spetsiifilisi abilahendusi nendele riikidele pakkuda. ma kutsun Euroopa Parlamendi liikmeid üles toetama seda õigusloomelist ettepanekut. suur tänu, härra volinik, ja järgmisena üheks minutiks sõna härra Rivellinile, palun. suur tänu, härra president ettepanek määruse tuhat kaheksakümmend kolm murd kaks tuhat kuus muutmiseks annab meile võimaluse komisjoni administreerimine üle kanda liikmesriikidele. Nendele liikmesriikidele, mis on äh, kriisist äh, eriti haaratud ja mis võivad praegused, äh, praeguste fondide toetuse kaotada Äh, strateegiliselt äh, tähtis on selline ettepanek riikidele nagu Itaalia, mis ei ole võib-olla sarnases võlakriisis kui Portugal ja Kreeka, kuid mis peab ka võitlema kriisiga. raamistik on ju täiesti selge. ka siis, kui on kasutamata vahendeid, ei ole võimalik praeguste äh, planeeringute kaudu eesmärke täita, nii et muudatus ei too endaga kaasa mitte ainult vahendite haldamist, vaid oleks võimalik vältida ka vahendite kaotsiminekut ja otse loomulikult peavad liikmesriigid ka oma väljaminekut äh, kuid paremini korraldama. finantskriis ei ole jätnud raputamata ühtegi riiki ja kui nüüd kasu ainult teatud liikmesriikidele ette näidatud, siis see pole väga hea. suur tänu, järgmisena fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt härra Papastamkos Rahvapartei nimel poolteist minutit, palun. Äh, suur tänu, härra president, härra volinik. minu arvates on see ettepanek väga hea, see riski jagamis äh, meetme loomine on tähtis selleks, et tagada investeeringuid ja taristuprojektide elluviimist, nii nagu proua Hübner seda ka ütles. see on tõesti väga tähtis. meil tuleb luua meetmeid, millega turgutada majanduskasvu, eriti just praegu kriisi ajal, kus on väga selgelt näha, et kärped mõjutavad majandusarengut ja seda on väga hästi näha ka Kreekas. meil on puudu likviidsusest, laenusid ei ole võimalik saada ja seetõttu on ka väga raske midagi ette võtta nii avalikus sektoris kui ka erasektoris. daamid ja härrad, te teate, et Kreeka majandus on kokku kuivanud ja sellega on suurenenud ohvrid, mida Kreeka ühiskond peab tooma. asjad lähevad järjest hullemat rada pidi, noorte tööpuudus on jõudnud juba viiekümne protsendini ja komisjon ning Euroopa Investeerimispank äh, peaksid looma nüüd tingimusi selleks, et äh, äh finantsvõimenduse kaudu äh, probleeme lahendada. praegu äh, ette nähtud meede peab positiivset rahvamajandust toetama ja majanduse nii-öelda tervemaks tegema ja minu arvates väga tähtis on selleks, et majandust uuesti terveks teha, ka leida kriisist äh, väljatulemise tee ja meil tuleb sellest äh, kärpimise nõiaringist välja tulla. suur tänu ja järgmisena sotsiaaldemokraatide nimel pooleteiseks minutiks saab sõna proua Kleeva, palun. suur tänu härra president, programmide läbiviimine, mida rahastatakse tõukefondidest, nõuab nii avaliku sektori kui ka erasektori ähm, kaasamist. Nendes riikides, kus kriis on eriti õudne, on ka reitinguid alandatud ja see on endaga kaasa toonud nii avaliku kui ka erasektori võlgade suurenemise ja seetõttu investeeringuid tehakse järjest vähem. see erand, mis on nüüd ette nähtud äh, ühtekuuluvusfondis äh, Äh, lähtub just erakorralistest kriisitingimustest ja selle meetmega on äh, nii komisjonil kui ka Euroopa Investeerimispangal võimalik riske katta. me soovime erasektorite mõju säilitada erainvestorite mõju säilitada ja meil tuleb siin praegusel hetkel tõuked ühtekuuluvuspoliitikas kaotada, on juba tegelikult programme, mis on juba äh, stardiloa saanud ja niimoodi on võimalik nendega edasi minna ja eelarveid mitte koormata. see praegune ettepanek äh, äh, tagaks programmide äh, edasiviimise jätkumise. suurepäraseks näiteks on Kreeka, kus on projekte ette valmistatud ja nüüd lihtsalt oodatakse luba nendega algust teha. see algatus tuli nendest liikmesriikidest, kus kriis on kõige sügavam ja meie rahvaesindajatena peaksime need ettepanekud ära kuulama ja võimaldama võimalikult kiire rakendamise. Euroopa Parlament äh, sekkub niimoodi konkreetselt kriiside sekkumisse nendes riikides, kus, kui olukord on kõige halvem. suur tänu järgmisena liberaalide nimel proua Panescu, palun poolteist minutit. mulțumesc, domnule președinte orice modificare de regulament. suur tänu, härra president. igasugune määruse muutmine, mille eesmärgiks on ühtekuuluvuspoliitika reformimine, mõjutab otse loomulikult ka majanduslikku olukorda liikmesriikides, just nendes liikmesriikides, kus majanduskriis on kõige sügavam. seepärast on väga tähtis, et me homme äh, selle meetme vastu võtaksime eriti just selleks, et aidata nende, neid riike, millel on probleeme finantsstabiilsusega. me peaksime andma liikmesriikidele võimaluse oma projekte ka edaspidi äh, läbi viia ja majandust niimoodi uuesti käima lükata, seepärast on väga tähtis see raport võimalikult kiiresti vastu võtta. jah, tõsi on see, et see raport pole täiuslik, kuid sellegipoolest liberaalid toetavad välja töötavat kompro-, välja töötatud kompromissettepanekut, sellepärast et meil on võimalik vastata nendele probleemidele, mis siin aruteludes välja tulid just selle raportiga. see riski jagastamisvahend on väga tähtis äh, Äh, ka siis, kui me räägime projektide väljavalimisest ja seda meedet toetatakse päris suurel pinnal, aga me peaksime hoolitsema selle eest, et ei toetataks neid projekte, mis majanduslikult on mõttetud või mis ei ole jätkusuutlikud. väga tähtis on läbi viia põhjalik analüüs, kulude ja tulude analüüs ja meil tuleb hoolitseda ka selle eest, et töökohti luuakse ja parandatakse majanduslikku olukorda liikmesriikides. suur tänu, järgmisena Roheliste fraktsiooni nimel üheks minutiks proua Schröter. suur tänu, härra president. komisjoni ettepanek riskijagamisvahendi loomise kohta meie roheliste arvates väga hea. finantstehniliselt tegelikult äh, on see ettepanek sarnane meie projekti võlakirjade ettepanekuga ja tundub, et see on tõesti ka väga heaks teeks äh, Kreekale tulemaks äh, liikmes, tulemaks kriisist välja, ma oleks hääletanud selle meetme poolt, kuid need muudatused, mis määruses on nüüd ette nähtud, ei taga mitte mingil juhul seda, et investeeringud lähtuksid kvaliteedist ei tagata ka jätkusuutlikku arengut ja ka kindlaid töökohti. muudatused määruses on tehtud selleks, et oleks võimalik lihtsalt kuskil, kuskil kolgastes äh, autokiirteid edasi ehitada. me tahame, et siin mõeldaks natukene rohkem selle üle, millised on projektid, millised on jätkusuutlikud investeeringud ja sellepärast ei ole meil võimalik selle ettepaneku poolt hääletada suur tänu ja järgmisena ECR fraktsiooni nimel härra Vlasak, palun. Dámy a pánové, diskutujeme dnes o pat-. lugupeetud daamid ja härrad, täna kõneleme me meetmetest, mille eesmärgiks on vähendada äh, võlakoormust mõnedes liikmesriikides. tegemist on riikidega, äh, millel on raskusi rahale juurdepääsuga finantsturgudelt. loomulikult on Euroopa majanduse jaoks oluline Äh, muuta äh, ettevõtetele laenude saamine lihtsamaks, äh, kas siis investeerimispangalt või muu, muudelt institutsioonidelt. aga ma usun, et me ei tohi seda kõike liialdada sellega. kõik pangad, kaasa arvatud Euroopa investeerimispangad, peavad kaaluma laenu andmise riske ning siis panema paika vastavalt sellele ka intressimäärad. kui tulevikus laenutaotleja saab laenu ainult sellepärast, et eh, selle taotlusega on seotud välised tagatised, siis minu arvates see eh, olukord ei ole eh, õige me äh, lahendame küll äh, esmase probleemi, milleks on piisav likviidsus, aga hiljem võib see kaasa tuua probleeme ja seetõttu ma tahaksin paluda kõigil äh, parandada meie poliitikate tõhusust, mitte ainult suurendada vastuvõtumäärasid. suur tänu, järgmisena EFT fraktsiooni nimel härra Pahvtan, palun. suur aitäh, lugupeetud president riskijagamisvahendi loomine selleks, et tagada Regionaalfondi rahade täielik absorbeerimine, eh, on eh, hea eesmärgi nimel, aga asjaolu, et komisjon on pidanud selle vahendi looma selleks, Äh, et toetada erasektori laene, on tõend sellele veel kord, et praegune viis kriisiga toimetulekuks ei toimi. see näitab veel kord seda, et komisjon tahab võtta endale õiguslikku äh, vahendit võitmaks laengut, aga samas sõda veel käib, sellepärast et õigete asjadega ei tegeleda. Äh, homogeense poliitika tegemine on vastutav praeguse eurokriisi jätkumise eest riskijagamisvahend võimaldab komisjonil pimedalt järgida Euroopa ideaale regionaalse rahastamise teel, mis võivad aga ei pruugi äh, e, e, peegeldada vastavate liikmesriikide äh, huvisid ja vajadusi, aga samas äh, eitatakse seda Euroopa projekti absurdsust, mis tegelikult selle kogu keerulise olukorra on algusest peale põhjustanud. suur tänu järgmisele, kaks minutit ning härra Stadler, palun härra president, lugupeetud äh, kolleegid, selle määrusega muutub ühtekuuluvuspoliitika ka Euroop-, Euroopa ja euro päästmise projekti osaks ja me ei ole sellega nõus. siin töötatakse välja nii-öelda miniprojekti võlakirjasid ja seda ühtekuuluvuspoliitika raames olen nõus proua Hüübneriga, kui ta ütleb, et praeguseks ei ole kärpepoliitikaga eesmärke saavutatud. see on täiesti selge, sellepärast et kärbete kaudu lihtsalt nõrgestati sisenõudlust ja me näeme nüüd, milline see tagajärjed on olnud Euroopa poliitika mõjud äh, Kreeka päästmisele, Kreeka on nüüd pankroti äärel ja riskijagamisvahendid liikmesriikidele, millel on suured raskused, mulle tundub, et siin te lihtsalt tegelikult ei räägi, nimeta asju õigete nimedega. me kõik oleme siin raskes olukorras, kõik meie, kes me vastutame ja kes me peame ka tulevikus vastutama, me räägime siin praegusel hetkel riikidest, mis on riigid, riigi pankroti äärel ja me nüüd mingi väikese vahendiga üritame siin riigi pankrotti ära hoida, see on täiesti naeruväärne. Kreekat ei ole võimalik sellega aidata ja tegemist on nii-öelda platseeboefektiga, mida siin nüüd suureks puhutakse. Need taristuprojektid äh, või programmid äh, Nende puhul me näeme, et Kreeka ei ole praegusel hetkel võimeline neid äh, rahastama ega kaasrahastama, nii et kuidas te mõtlete, et see asi toimib, see ei toimi kohe kindlasti mitte. tegemist on täiesti sotsialistliku lähenemisega, mis kukub läbi. tuleb lihtsalt tunnistada, et Kreekat, Kreekal on võimalik majanduskasvu tagada ainult siis, kui tal on konkurentsieeliseid ja praegu kõige paremaks konkurentsieeliseks oleks eelis, mis tuleneks oma valuutast, mida, millega oleks võimalik võimalik siis majandust uuesti käima lükata ja õitsingut tagada, aga seda ei tehta ja sellepärast on kogu see poliitika täiesti vale. suur tänu ja järgmisele pooleteiseks minutiks härra Matula criza economică i financiară persistentă peste tot în ue afectează stabilitatea macroeconomică. majandus ja rahanduskriis püsib endiselt veel euroopa liidus ja see mõjutab makromajanduslikku stabiilsust paljudes riikides ja juurdepääsu rahastusele samamoodi. mõte luua riskijagamisvahend on mõte mille eesmärgiks on luua sünergiaid laenude ja Äh, äh, Euroopa Liidu tasandi vahel äh, nende riikide puhul, kes saavad abi Euroopa Liidult, Iirimaa, Kreeka ja nii edasi. eesmärgiks on toetada jätkusuutlikke elujõulisi projekte, nagu näiteks tasulisi maanteid, või toetada tootlikke investeerimisprojekte, mille puhul on riigiabi ülemmäär piiritletud. tegemist on vastuvõetava ettepanekuga, aga samal ajal Äh, on tegemist ääretult olulise vahendiga riski jagamiseks äh, Euroopa Investeerimispanga ja teiste finantsinstitutsioonide vahel, seda selleks, et edendada äh, erasektori investeeringuid ning kaotada tõkked ühtekuuluvuspoliitika teilt see mehhanism kujutaks suurt edasiminekut tõukefondide ja Äh, muude fondide rahade kasutamisel, mida vastasel korral ei oleks võimalik äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal lõppeva programmeerimisperioodi lõpuks äh, absorbeerida. ma tahaksin õnnitleda raportööri selle tehtud töö eest, kuidas ta selle projektiga on toiminud, aitäh! suur tänu, järgmisena härra Stavrakakis, poolteist minutit. suur tänu, härra president! suur aitäh veel kord, kallid kolleegid! Äh, ma tahaksin äh, tänada raportööri ja regikomisjoni esimeest selle suurepärase tehtud töö eest, äh, mille tulemiks on see suurepärane raport. ma ei hakka rääkima raporti üksikasjadest, minu kolleegid on nendest juba rääkinud, ma tahaksin rõhutada ainult asjaolu, et muudatused ühtekuuluvuspoliitikad, mis on välja, ette pandud, ähm, panustavad konkurentsivõime suurendamisse ja äh, uute töökohtade loomisesse, selle käigus äh, peaks Kreekas loodama kümneid tuhandeid uusi töökohti. ja Kreeka puhul kasutatakse äh, telge number seitse, tegemist on prioriteetse teljega transpordivaldkonnas äh, Eh, selle abil on võimalik eh, käima lükata uued regionaalsed projektid eh, ja finantsvõimaluse kasutamine peaks majandust suuresti edasi aitama. Äh, suur tänu, järgmisena üheks minutiks härra Krisokielas, palun. Ένα τέτοιο εργαλείο διάχυσης του κινδύνου είναι σίγουρα σωστό, αρκεί να στοχεύει suur aitäh, lugupeetud president, riskide jagamise mõte näib minu jaoks olema vägagi sobiv, võt-, võttes arvesse seda, et eesmärgiks on äh, konkurentsivõime majandus panna vastama keskkonnaeesmärkidega ja sellepärast ongi Roheliste fraktsioon äh, teinud ettepaneku, et seda instrumenti kasutatakse taastuvate energiaallikate kasutamise edendamiseks ning äh, raudteevõrgustike tugevdamiseks, aga Euroopa Investeerimispank, nõukogu ja komisjon näivad näevad asju teistmoodi. Nende mõte näib olevat viia lõpule kiirteprojektid, mis ei ole majanduslikult ei jätkusuutlikud ega ka mitte vajalikud ja keskkonna aspektist lähtuvalt äh, ei ole nad äh, sobivad praegusel ajahetkel, mil me oleme sügavas kriisis. paljud majandusteadlased äh, ütlevad, et need projektid ei ole elujõulised. mulle näib, et, et tegelikult kui ma ei eksi, siis Euroopa Investeerimispank väidab sama. ma arvan, et seda raha tuleks kasutada selleks, et rohelist majandust edendada. täna hommikul volinik on meile öelnud, et rohelisel majandusel on potentsiaal luua Euroopas kakskümmend miljonit uut töökohta, miks mitte siis sellise instrumendiga sedasama Kreekas teha? suur tänu, härra Teixeira, järgmisena poolteist minutit. suur tänu, härra president. tahaksin tunnustada proua Hübneri tööd oivalise raporti kallal. me oleme olukorras, mis õigustab neid erakordseid meetmeid finants- ja majanduskriis on enneolematud, seetõttu peame me astuma erakordseid samme, et kriisile vastu astuda. sest selle kriisi mõjusid tuntakse kõikides, kõikide riikide majandustes ja tööturgudel. kui vaadata nüüd, mida me peame tegema, siis meil on tarvis tagada, et ühtekuuluvusfonde kasutataks võimalikult tõhusalt selleks, et nad aitaksid riikide majandusi. ma tervitan komisjoni ettepanekut, mis läbi suurendatakse kaasrahastamise määra ning ühtekuuluvusfondide kasutamist, mis läbi peaks julgust saama ka erainvestorid investeerimaks äh, projektidesse, äh, millise riigi rahadesse, riigi rahadest saab investeerida ainult teatud osa tervitatav on see, et kasutatakse finantsvõimendust selleks, e, et e, saada ka rahastust erasektorist. Portugal, Portugali puhul loodetavasti on see meede ainult üks paljudest, mis läbi edendatakse konkurentsivõimet ja majanduskasvu ning seeläbi suurendatakse ka sidusust üle terve Euroopa Liidu. suur tänu! poolteist minutit nüüd härra Zeller. suur tänu, härra president, kallid kolleegid, selle ettepanekuga riskijagamisvahendi kohta ei ole võimalik riikide pankrotti ära hoida, kuid midagi teha on siiski parem kui mitte midagi teha. ja erakorralised olukorrad nõuavad äh, ka erakorralisi meetmeid eelarve ja võlakriis teatud liikmesriikides on endaga kaasa toonud sellise erakorralise olukorra ja seetõttu tähtsaid projekte ühtekuuluvusprojekt, ühtekuuluvuspoliitika kaudu ei ole võimalik enam ellu viia, sellepärast et pangad ei anna laenu ja erainvestoreid lihtsalt ei ole. erakorraliseks meetmeks pean mina siin praegu riskijagamise vahendi loomist selleks, et tõuke Äh, vabandust, äh, struktuuripoliitika programmide elluviimiseks. Need liikmesriigid, mis soovivad riskijagamisvahendit kasutada selleks, et tõukefondi projekti edasi jätkata, võivad neid vahendeid kasutada juba praegu. olen raportöör Hübnerile väga tänulik, et ta komisjoni ettepanekut on aidanud selgemalt sõnastada ja selgemalt välja tuua äh, seda, millal on võimalik vahendit kasutada aga ma arvan ka, et see riskijagamisvahend peaks äh, kasutuses olema ainult praegusel hetkel ja seda ei tohiks mingi ettekäändena tulevikus kasutada. suur tänu, suur tänu selle eest, et täpselt pidasite kõne ajast kinni, järgmisena kolleeg Sanchez Schmidt, poolteist minutit, palun. Merci, monsieur le president, chers collègues. suur tänu, härra president daamid ja härrad. selle raporti tehniline loomus ei tohiks ehmatada meid ja me peaksime ikkagi selle raporti vastu võtta, eriti võttes arvesse praeguse kriisi sügavust. Kri-, Kreeka tegevus kriisist välja rabelemisel, see tegevus on tõsiselt pärsitud. Kreeka ees seisavad potentsiaalsed üle miljardi eurosed trahvid, kui need projektid ei jätku. samuti on oht, et ei austata keskkonnadirektiivi, Kreeka ei suuda ära kasutada ka tõukefondide rahasid, kuigi Euroopa Liit on astunud samme tõhustamaks vastuvõtuvõimet, eriti puudutab see kümneprotsendilist kaasrahastamise määra suurendamist. tulemus on paradoksaalne abi saavad liikmesriigid ei saa olemasolevat raha ära kasutada ja peale selle ähvardavad neid trahvid nende poolt, kes peaks neid aitama. ma tervitan proua Hüübneri raportit ning loodetavasti veenab see nõukogu, et komisjoni algatus võetaks vastu, et, et ühtekuuluvusfondi kasutataks tagatisena selliste projektide puhul, mis läbi saab ligi meelitada ka erainvestoreid. ma tervitan raportit täielikult, aga me peaksime minema kaugemale. Euroopa Liitu süüdistatakse täiesti valesti sellest, selles, et ähm, äh, sunnitakse riike ähm, kärpima. ma arvan, et see on vale, minu arvates tuleb kasutada kõiki võimalusi, edendamaks majanduskasvu, kasutama äh, avaliku sektori rahastamist ka äh, selliste oluliste projektide toetamisel. suur tänu, järgmisena proua Ivanova, poolteist minutit. härra president, kolleegid kahtlemata on kriis tõsiselt äh, kahjustanud riikide eelarve olukorda finantsinstitutsioonide likviidsus on kehv ning nad ei saa seetõttu ka suuri infrastruktuuriprojekte rahastada. see on mõjutanud ka ühtekuuluvusfondi programme, ma toetan komisjoni selles, et luuakse see riskijagamisvahend, sest see võib olla katalüsaatoriks rahastamise tagamisel nende pro-, programmide jaoks, samas tuleb rõhutada seda, et need probleemid ei puuduta ainult neid kuute väljapäästetud riike, riiki. ka riigid, millel, millel on tugev finantsdistsipliin, mis teeb tõsiseid, mis teevad tõsiseid jõupingutusi, ei oma juurdepääsu sellistele instrumentidele. Nendes riikides on ka üks madalamaid sisse, sissetulekuid per capita seega, kui me piirdume abivahendi puhul ainult mõnede riikidega, see saadab see välja vale sõnumi, sest likviidsuspuudus ähvardab kõiki. seega komisjon, laiendage seda instrumenti kõikidele riikidele, kes soovivad seda kasutada, see parandaks üldist projektide teostatavust ning tagab ka majanduskasvu ning tööhõive kasvu üle Euroopa Liidu, suur tänu! suur tänu! järgmisena poolteist minutit proua Kratsa suur tänu. arutlusel olev raport ning komisjoni algatus on vägagi taibukas reaktsioon majandus- ja rahanduskriisile, eriti riikide puhul, mis on selle all kõige rohkem kannatanud, nagu näiteks minu kodumaa Kreeka seetõttu tervitan ma vägagi seda ettepanekut ning minu arvates on fantastiline see, et me loeme, loome sellise riskijagamisvahendi. see tähendab, et riikidel on võimalus kasutada Euroopa Liidu fonde ning kasutada ka Euroopa Investeerimispanga ning teiste finantsinstitutsioonide abi, seeläbi saavad nad rahastada projekte mille rahastus pärineb ühtekuuluvusfondidest. see tähendab, et avalik sektor saab luua töökohti, eriti riikides, kus investeeringud on vähenenud, nagu näiteks Kreeka. Kreekat huvitab see vahend vägagi, eriti mis puudutab kiirteede ehitamist. minu arvates on see suurepärane võimalus taas äh, minu kodumaa majandusele elu sisse lükata, sest seda on meil tõesti tarvis. suur tänu! suur tänu, kolleeg! nüüd vaba mikrofon. neli kolleegi on sõnu, sõna soovinud. tehke ennast soojaks, härra Luhan, härra Paška, proua Ferreira ja proua Pasescu. esimesena üks minut, härra Luhan ähm neîncrederea i reticena investitorilor din sectorul privat precum i a celor din sectorul financiar au făcut ma mõistan seda, et erasektori ja finantssektori investorid on tõrgsad. see aga tähendab seda, et paljudes liikmesriikides on toppama jäänud terve rida infrastruktuuriprojekte Need on jah, peamiselt infrastruktuuriprojektid, kui vaadata uuringuid, siis võib näha, et finantsressursid kahe tuhande kümnendast kolmeteistkümnenda aastani on kokku umbes üks koma viis miljardit eurot. kui, kui vaadata statistikat, siis Euroopa infrastruktuurivõrgustikku on tarvis üüratuid investeeringuid selleks on vaja ära kasutada nii avaliku kui erasektori rahastamist. niisiis, meil on tarvis teostatavat lahendust sellele probleemile, mis läbi me saaksime ellu rakendada Euroopa programmid koos Euroopa Investeerimispanga ning teiste finantsinstitutsioonide abiga. see tähendab, et projekte toetavad nii ühtekuuluvus- kui tõukefondid. suur tänu, järgmisena härra Paška! oceňujem eh, úsilie európskej komisie pomôcť eh, novým mechanizmom s rozdeľovaním rizik suur tänu ma hindan komisjoni jõupingutusi leidmaks innovatiivseid mehhanisme riikide jaoks kes kellel on tõsiseid finantsstabiilsusprobleeme investeeringud mida erasektor oli tõrges tegema saaksid nüüd uue hoo sisse läbi selle, et komisjon aitab jagada riske ning see tuleb kasuks nende projektide ellurakendamisel. see erandi tegemine ühtekuuluvuspoliitikale on õigustatud nende võlasriikide puhul ning härra volinik tunnistas ka, et siin vaadatakse mööda ka teatud riigiabiga seotud Euroopa reeglitest. minul on mingi teatud kahtlused selliste ettepanekute suhtes. kui erasektor arvab, et projekt on sisukas, on ta võimeline ka leidma rahasid selle rahastamiseks. peale selle on pole vaja Euroopa Liidule mingisugust lisakoormat peale panna, et nad tagaksid erasektori investeeringud. tuletan meelde, et ühes minutis on kuuskümmend sekundit ja järgmisena härra Ferreira, palun. Obrigado, senhor president, estamos perante mais uma proposta da Comissão Europeia. suur aitäh, me eh, vaatame siin praegu järjekordset komisjoni poolset ettepanekut, mis on suunatud eh, nendele liikmesriikidele, kes on praegu kõige suurematesse raskustesse, aga praegusel hetkel me äh, Äh, äh, lubame komisjonile äh, tagasi kanda ka osa nendest rahadest, mida komisjon on juba riikidele ka andnud. see raha on võetud ära riikidelt, kes seda tegelikult vajavad, seda kasutatakse selleks, et ja seda selleks, et äh, rahastada neid projekte äh, äh, kriisi raames. olukord on täiesti naeruväärne. selle asemel, et suurendada raha, mis on, oleks kättesaadav projektide jaoks nendes riikides, toimitakse hoopis teistmoodi. praegusel hetkel Äh, tegutsetakse selliselt, et vähendatakse abi, mis on riikidele kättesaadav. on teisi võimalusi piirangutest ülesaamiseks, mis puudutab era- ja avaliku sektori investeeringuid, kui vaadata intressimäärasid, siis äh, kui me räägime äh, struktuurifondidest ja nii edasi, siis kui vaadata neid hädas olevaid riike, siis on selge, et Euroopa Liit jälle neid aidata ei suuda suur aitäh, lugupeetud kolleeg ja äh, proua Pasescu saab viimase kõnelejana vaba mikrofoni raames sõna, palun. suur aitäh, lugupeetud president ma tahaksin kiita mõtet parandada koordinatsiooni äh, ühtekuuluvusfondide äh, ja nende projektide vahel riikide jaoks, kes on äh, finantsilistes raskustes Äh, Euroopa Regionaalarengu Fondi ühtekuuluvusfondist rahastatavate vahenditega äh, finantseeritavate projektide jätkamine on keeruline, kui võtta arvesse finantskriisi. ma arvan, et selle meetme mõju on positiivne, see võimaldab lahendada suuri taristutega seotud probleeme, samal ajal aitab see stimuleerida majandust investeeringute abil. Rumeenia on üks nendest riikidest, kes saab äh, finantstoetust IMF-ilt minu koduriigis on majanduslikud probleemid jõudnud ka taristuprobleemideni ja seetõttu me tervitame eh, tänast arutelu ja neid meetmeid, mis siin välja on käidud. Eh, rahvusvaheline Valuutafond ja Euroopa Liit on tulnud välja soovitusega, et Rumeenia kasutaks nii palju Euroopa Liidu rahasid kui eh, võimalik selleks, et oma riiklikku infrastruktuuri edendada. suur aitäh ja järgmisena saab komisjoni nimel sõna volinik Šemeta, palun suur aitäh, lugupeetud president. ma tahaksin tänada kõiki saadikuid nendepoolsete märkute märkuste eest. mul on väga hea meel näha seda, et me oleme ühel meelel selles osas, et me peame aitama neid liikmesriike, keda on eriti äh, ohustanud äh, majandus- ja rahanduskriis. mis puudutab ettepaneku laiendamist kõikidele liikmesriikidele, siis ma tean, et seda teemat äh, tõstatati arutelude käigus, mis toimusid erinevates komisjonides ning seda tõstatati ka tänases arutelus. ma tahaksin rõhutada seda, et tegemist on erakorralise kriisimeetmega, mida õigustab esmajoones Kreeka väga hull hull olukord, vaatamata sellele, et mõningad elemendid võivad esineda ka teistes liikmesriikides, kes saavad finantsabi. teisest küljest aga äh, tugevate eelarvepiirangute ajajärgul kõikidele liikmesriikidele selle ettepaneku laiendamine toob kindlasti kaasa tõsiseid eelarvelisi tagajärgi. mis puudutab seadusandliku meetme reguleerimisalast, siis esialgne komisjoni ettepanek oli suunatud ainult äh, riiklike strateegilise võrdlusraamistiku projektidele. pärast arutades äh, seda asja äh, parlamendisaadikutega, liikmesriikidega ja Euroopa Investeerimispangaga otsustati laiendada seda meetmet projektidele, mis teenivad nende äh, raamistikuprojektide huve. komisjon on seisukohal, et tegemist on hea kompromissiga, mis äh, tagab äh, ühtekuuluvuspoliitika projektide läbiviimise ja nende projektide läbiviimise, mis teenivad ühtekuuluvuspoliitika huve. komisjon eeldab, et suur arveprojekti eh, tuleb eh, keskkonnasektorist, eh, kaasa arvatud taastuvate energiaallikate valdkonnas. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu asjaolule, et need projektid, mis ei ole ühtekuuluvuspoliitika all, nende katmine tekitaks tõsiseid küsimusi poliitiliselt ja juriidiliselt. riskijagamisvahend on konkreetne vastumeede konkreetsetele liikmesriikidele. seda ei saa pidada mehhanismiks, eh, mille eesmärgiks on pakkuda eh, lihtsat eh, teed välja või tagada kiire vahendite absorbeerimine. ma tahaksin lõpetuseks rõhutada seda, et ühtekuuluvuspoliitika on tõestanud veel kord seda, et tegemist ei ole mitte ainult struktuursete investeeringutega, vaid et eh, selle vallas saab pakkuda ka lühiajalist abi. ja seetõttu ma kutsun Euroopa Parlamendi saadikuid eh, eh, toetama seda seadusandlikku algatust. suur aitäh, lugupeetud volinik ja nüüd saab arutelu lõpetuseks proua raportöör kaheks minutiks veel sõna suur aitäh, ma tahaksin mainida lühidalt kahte asja. kõigepealt ma arvan, et aruteludest tuleb selgelt välja see, ja sellest ka, mida volinik just ütles, et see uus äh, poliitikainstrument nõuab head koostööd äh, rakendavate asutuste ja liikmesriikide vahel, keda see instrument puudutab. Äh, ma tahaksin väljendada omapoolset lootust, et sellistes riikides nagu Kreeka Äh, võimaldab äh, äh, need uue, võimaldab need uued rahalised vahendid lõpetada projekte, mis on väga prioriteetsed selle riigi jaoks. me loodame, et komisjon ja Euroopa Investeerimispank viivad lõpule kõik vajalikud korraldused selleks. ja teine asjaolu, mida ma tahtsin mainida, on seotud sellega, et mina raportöörina leian, et meil oli üsna hea ja tõhus dialoog variraportööridega ja erinevate komisjoni arvamuste koostajatega, aga ka komisjoniga ja Taani eesistujaga ja ma tahaksin selle eest kõiki tänada. suur aitäh, proua kolleeg! sellega on arutelu selle päevakorrapunkti puhul lõppenud ja hääletamine toimub homme kell kaksteist. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes arutelul osalesid distsipliini üles näitamast ja tänan kõiki, kes olid siin ja ei vaadanud mitte jalgpallimängu, president tänab ka tõlke ja ülejäänud äh, abistajaid ja sellega on äh, täiskogu istungjärk peatatud.